okei okay,, friends, we start this meet-. hästi, kallid sõbrad, alustame koosolekuga paar minutit liiga hilja. tere tulemast. kõik tellitud keeled on olemas, välja arvatud siis taani, soome, malta ja kreeka keel. päevakorrapunkt number kaks, esimehe teadaanded esimene triloog Europassi üle vastavalt äh, kodukorra reeglile viiskümmend viis koos kultuurikomisjoniga toimub kümnendal oktoobril kella seitsmest kuni poole üheksani õhtul. ehk siis täna õhtul nagu te kõik teate, toimub meil ka täna kuulamine koostöös Kultuurikomisjoniga Euroopa Solidaarsuskorpuse üle. ja see tähendab seda, et me läheme kella kolmest ruumi ASB üks G kolm. ja nüüd alustamegi kohe hääletusega, kas teie hääletuskaardid on kaasas? või kas äh, anname veel viis minutit liikmetele, et siia kohale jõuda. raportöör, raportöör, me anname veel viis minutit liikmetele selleks, et jõuda kohale, nii et viis minutit, palun We'll wait a... me ootame veel paar minutit, kuna väljas toimub streik, siis kõik jäävad hiljaks, sest täna tullakse jala parlamenti, nii et viis minutit veel okei okay,, friends, you have your voting cards. kallid sõbrad, hääletuskaardid peaks teil olema nüüd masinates, nii et alustame hääletusega. kompromiss, ettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek äh, lõige kaks, kompromiss seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, kont-, kontrollime, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. elektrooniline hääletus algas. hääletus on ka läbi kohe. teeme siis uuesti. kordame. number seitse ja hääletus algas. And the vote is now closed hääletus on läbi. tagasi lükatud kahekümne kahe häälega. kompromissettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu kontrollime. sada kuuskümmend seitse. hääletus algas. ja on ka kohe läbi. tagasi lükatud kahekümne nelja häälega. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, ma ütleks, et tagasi lükatud, aga kontrollime. sada seitsekümmend kuus hääletus algas. hääletus on ka kohe läbi. tagasi lükatud kahekümne viie häälega. kompromissettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, aga kontrollime. kümme. hääletus algas ja hääletus lõppes tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm ja sada kaheksakümmend neli üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, sada kaheksakümmend kolm ja sada kaheksakümmend neli üheskoos ja hääletus algas. ning lõppes ka kohe tagasi lükatud kahekümne viie häälega sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek üksteist, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kompromissettepanek üksteist, hääletus algas. ja hääletus lõppes ka kohe. tagasi lükatud kahekümne nelja häälega. muudatusettepanek sada üheksakümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, kaksteist koos muudatusettepanekuga kakssada viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuusteist ja kakssada seitseteist on tagasi võetud, nii et järgmises kompromissettepanek viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kompromissettepanek kuusteist, hääletus algas. ja lõppes ka kohe. vastu võetud kahekümne kahe häälega. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, viisteist koos muudatusettepaneku kakssada kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. viisteist koos kahesaja kolmekümne kuuega hääletus algas ja hääletus lõppes ka kohe vastu võetud kahekümne kuue häälega järgmiseks kakssada kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime, kakssada viiskümmend üks. elektrooniline kontroll ja on ka läbi kohe. vastu võetud, üheksateist häälega. kakssada viiskümmend kaks keskpoolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolm langevad ära siit järjest, kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kakssada kolmkümmend seitse, hääletus algas. ja lõppes ka kohe. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kakssada viiskümmend viis hääletus algas ja lõppes ka kohe tagasi lükatud kahekümne nelja häälega. kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kakssada kuuskümmend kolm, hääletus algas ja hääletus lõppes. vabandust, vastu võetud tõesti, kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, kontrollime. kakssada kuuskümmend kaheksa hääletus algas ja hääletus lõppes ka kohe. vastu võetud ühe häälega. vahe siis kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. kakssada seitsekümmend kaks, hääletus algas ja lõppes ka kohe. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend neli keskpoolt, vastu, erapooletu kontrollime. kakssada seitsekümmend neli, tulemus oli väga ebaselge. hääletus algas ja lõppeski kohe tagasi lükatud kahekümne kuue häälega. kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. ma ütleks, et tagasi lükatud, aga kontrollime kakssada seitsekümmend kuus. hääletus algas ja lõppes ka kohe. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend ja kakssada kaheksakümmend üks on tagasi võetud, nii et kakssada kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksateist, kes poolt? vabandust soovite kontrollida kakssada üheksakümmend kolme, hästi. kakssada üheksakümmend kolm elektrooniline kontroll algas ja lõppes. vastu võetud. kahe häälega siis vahe. kompromissettepanek üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu kontrollime. kakssada üheksakümmend kaheksa hääletus algas ja lõppes ka kohe. tagasi lükatud napilt ühe häälega. kakssada üheksakümmend, äh, kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks ja kolmkümmend viis üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kaks ja kolmkümmend viis hääletus algas. ja lõppes ka kohe tagasi lükatud napilt. kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kolmkümmend kuus. Te ei tõsta kahjuks oma käsi, nii et hääletus algas ja lõppes ka kohe. tagasi lükatud napilt üks hääl rohkem siis vastu kolmkümmend seitse langeb ära, kolmkümmend kaheksa poolt. ei lange siiski ära. nii et hääletame kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm ja nelikümmend koos, kes poolt, vastu erapooletu kontrollime. kolm ja nelikümmend üheskoos hääletus algas ja lõppes. vastu võetud. kolmkümmend üheksa langeb ära. neli, kes poolt? vastu erapooletu, kontrollime. neli, hääletus algas. ja lõppes ka kohe. tagasi lükatud, kolm häält rohkem vastu. nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. nelikümmend kaheksa, hääletus algas. ja lõppes. kontrollime kohe uuesti. Vote is open and the vote is now closed. hääletus algas ja lõppes ka kohe vastu võetud, üheksateist häält poolt. nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend, kas on viiskümmend? jah, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt. kuidas, palun? kontrollime viitekümmend viit, hääletus algas ja lõppes. vastu võetud, kaks häält rohkem poolt. viiskümmend kuus, kes poolt vastu, erapooletud. kontrollime, viiskümmend kuus. hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kolmkümmend neli häält poolt mul on alati sihuke hirm, kui näen, et olen siin valesti näinud. viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu. kontrollime, kuuskümmend üks, hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud kakskümmend kuus häält vastu. kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime kuuskümmend kolm, kontrollime kuuskümmend kolm, hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud neli häält rohkem vastu. kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. kuuskümmend kuus, hääletus algas ja lõppes ka kohe tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletult, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. seitsekümmend kolm, hääletus algas ja lõppes ka kohe. vastu võetud. kuidas, palun? hästi. aga tulemus on selge, vastu võetud. hästi, uuesti siis seitsekümmend kolm. hääletus algas. elektrooniliselt siis ja lõppes. kas nüüd on kõik hästi? jah, vastu võetud. kolm häält rohkem poolt. kompromissettepanek neli, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. seitsekümmend kaheksa, hääletus algas ja lõppes ka kohe. tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime üheksakümmend üheksa, hääletus algas, hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada, kas poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, sada kuus. hääletus algas ja lõppes ka kohe tagasi lükatud, kolm häält rohkem vastu. sada seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa lange, ei lange ära, sada üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viisteist koos saja kuueteistkümnega, sest nad on ühesugused, kes poolt vastu, erapooletu. tundub, et tuleb kontrollida. sada viisteist, sada kuusteist hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud, kolme häält rohkem vastu. sada seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, väga selge tulemus. väga selge oli, soovite siiski kontrollida. sada üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend langeb ära, nii et sada kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend viis poolt. sada kakskümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime sada kakskümmend seitse elektrooniline kontroll algas ja lõppes ka kohe. tagasi lükatud, neli häält rohkem vastu. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, sada kolmkümmend üks hääletus algas ja lõppes ka kohe. tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame arvamuse eelnõu üle muudetud kujul. hääletus algas ja lõppes. vastu võetud kolmkümmend üheksa poolthäälega. suur tänu raportöörile tehtud töö eest. Mr. Casa for Ms. Thomas. She's okay. Mr. Casa. Uh, we are here. Yeah. Okay. Thank you for being here. We proceed. suur tänu, et olete saalis, läheme kohe edasi. ja neljanda päevakorrapunktiga meie tänases päevakorras, mis on äh, noorte äh, tööhõive algatuse rakendamine liikmesriikides Äh, raportööriks on Romana Tomtš, aga teda asendab härra Kaasa. ja alustangi sellest, et annaksin kohe härra Kaasale sõna, palun. suur tänu, ütleb härra Kaasa, ma loen ette äh, proua Tomtši kõne, mida ta eile mulle saatis ta on Sloveenia presidendivalimiste kandidaat ja sellepärast pole teda kohal, aga soovime talle palju edu, isegi kui tahaksime, et ta jääks siia meie juurde. aga kokkuvõttes ütleb ta, et ta on saanud kakssada kakskümmend neli muudatusettepanekut äh, sellele äh, arvamuse eelnõule. proua Tomtš soovib meid kõiki tänada nende ettepanekute tegemise eest ja tahab kindlasti ka oma nõustajaid ja kõiki kolleege tänada, kes on oma teadmistega panustanud selle raporti õnnestumisse. enamik nendest muudatusettepanekutest, äh, mille nad on teinud või mida kolleegid on teinud, on seda kol-, äh, teksti tugevdanud ja ma arvan, et meil on hea alus, äh, millel edasi minna. nii, hakkaksin siis nüüd otsast rõhutama asju, mis on tähtsad olnud ka siiamaani aruteludes. esiteks kindlasti on meil vaja usaldusväärset statistikat. Äh, see raport baseerub piiratud andmetel praegusel hetkel. teiseks me rõhutame, et tööhõivealgatus ei peaks mitte asendama olemasolevaid äh, riiklikke reforme, vaid hoopis peaks olema täiendavaks instrumendiks. siin oleme saanud mitmeid muudatusettepanekuid, äh, mis on samas suunas tehtud. kolmandaks rõhutame me ka seda, et vaja on paremat koordineerimistegevust haridusprogrammide ja tööturu vahel. ning peame viima kokku nõudluse ja pakkumise tööturul. neljandaks rõhutame me, kuivõrd tähtis on töötute inimesteni jõudmine, mis tähendab, et meil on vaja ka rohkem sihtotset tarbestatud eesmärke, meil on vaja rohkem eh, registreeritud Äh, töö, äh, töötutega tegeleda ning äh, niitidega tegeleda ehk inimestega, kes ei ole ei tööturul, ei osale üheski haridusprogrammis ega mõnel praktikal. edasi on vaja kaasata noori inimesi ja noorte inimeste kaasamine peaks tähendama seda, et meil oleks väga individuaalne lähenemine ning rätseplahendused igale üksikule vajadused on paremini tuvastada, praegu oodatakse, et noored saavad kvaliteetset äh, koolitust, haridust või ka äh, praktikavõimalusi, aga väga tihti see paraku nii ei ole. järgmisena rõhutame ka seda, et selle algatuse lõplik eesmärk on äh, säästlik tööhõive ja sellel põhjusel on ka vaja andmeid. meil on andmete puudus ja liikmesriigid ei anna andmeid, mis puudutab säästlikke töövõimalusi. oleme rõhutanud ka selle, seda, kuivõrd olulised on Euroopa Liidu tõukefondide vahendite kasutamine selleks, et pakkuda noortele rohkem võimalusi tööturule pääseda ning ka tööhõivemeede võiks olla nendest tõukefondidest rahastatud. oleme saanud mitmeid häid ettepanekuid ka selle kohta, kuidas noorte töötuse algatusega äh, paremini edasi minna tulevikus. näiteks pöörame rohkem haavatavatele noortele tähelepanu ja eritähelepanu pöörame ka tööturgudele piiriüleselt. proua raportöör tahab tänada kõiki teid kommentaaride ja muudatusettepanekute eest. tal on kahju, et ta ei saa olla siin teie ees, et vastata te kõikidele teie küsimustele. suur tänu! suur tänu teile, härra Kaasa! järgmisena annan sõna variraportööridele ja alustame äh, sotsiaaldemokraatide nimel äh, härra Benefai, palun. suur tänu teile, äh, esinaine, suur aitäh ka David Kaasale sissejuhatuse ja märguste eest ning selle eest, et ta kandis ette raportööri arvamused siin täna. osaliselt olen kõige sellega nõus, näeme, et väga konstruktiivne on see lähenemine, mis meie töö avapauguks on olnud. sotsiaaldemokraadid on teinud mitmeid muudatusettepanekuid ja oluline on see, et me võtaksime arvesse seda, mida juba kõik on öeldud, öeldud, aga pannes juurde ka teatud lisandusi. raportööril on ju täiesti võimatu võtta kokku kõik argumendid algsest tekstist, sellepärast et ka meie raportite pikkus tähemärkides on piiratud. ma loodan, et meie panus ja ka minu enda panus on olulised selleks, et teatud kontsepte siin, kontseptsioone siin rõhutada. näiteks äh, äh, ka eelrahastamine, mis puudutab noorte tööturualgatust ning mitmes finantsraamistiku raames ette nähtud lisasummad. tahaksin ka äh, kolleegile suured tänusõnad öelda, kes Sloveenias ja Horvaatias käis, ilmut-, hiljuti kohapeal eh, missioonil selleks, et leida lõplikke statistilisi andmeid sealt koha pealt ning kinnitada meie argumente siiani. ma arvan, et Tööhõivekomisjon saab kasutada kõik selle ära selleks, et eh, väga olulisi, meile tähtsaid aspekte rõhutada. Eh, tööhõive algatus noortele, loodame me, on oluliseks selleks, et noorte töötuse vastu võidelda. loomulikult ei ole tegemist mitte ainukese võimaluse ja vahendiga. rohkem on vaja Euroopa Liidu eelarvest äh, vahendeid leida pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja vähem kulukas on sellistesse instrumentidesse investeerida selle asemel, et äh, ressursikadu ja noorte inimeste potentsiaali kadu äh, pärast mm, kannatada. oluline on panustada meie teenuste kvaliteeti. me peaksime vaatama ka täpselt, kuidas raha on minevikus kasutatud, eriti kui me räägime noorte tööhõiveprogrammidest, kuidas raha on kasutatud ja kuidas halvasti on kasutatud. vahel on äh, olnud hüvitised halvakvaliteetsed või aeglaselt venivad, äh, ka eri praktikaid on vaja noortele, et konkreetseid oskusi arendada. mis puudutab kvaliteeti, siis oleme teinud mitmeid muudatusettepanekuid ja teen ettepaneku, et meil on vaja korralikke kriteeriume selleks, et kandidaatide kvaliteeti määrata noored inimesed ise on ka teinud mitmeid erinevaid ettepanekuid, loodetavasti saame need ideed kõik kokku võtta võtta mõistliku kompromissi raameks, mis on, raames, mis on meie ülesande eesmärk. eesmärk siis tagada rohkem töövõimalusi läbi selle noorte töövõime algatuse. kvaliteet on oluline, see on ka Euroopa Liidu poliitika oluline osa selleks, et noorte töötuse vastu võidelda. tähtis on, et noored inimesed saaksid integreeritud tööturule ja kiiresti ja mitte neid kuidagi äh, vääralt äh, kuritarvitada või kasutada nende oskusi, äh, makstes neile vähem palka. oluline on see, et selleks oleva, olemasolevad ettevõtmised ja tõukefondide vahendid oleks kasutatud maksimaalse kasu saavutamiseks noorte jaoks ja me peame komisjoni või ka meie eri rakkerühma jaoks leidma võimalused tegutseda ja sekkuda, kui kasutada näiteks, kasutatakse neid noorte tööturualgatuse rahasid valesti või vääriti. meil on vaja otsest ühendust noorte töötutega, et nad saaksid otsest kasu meie tegevusest, mitte ainult äh, kvantitatiivset lähenemist ei pea me mitte hindama liikmesriikidest, vaid ka kvalitatiivset mul on hea meel olnud teha koostööd ja töötada edasi meie äh, töötajatega, heade kolleegidega ja arutame sel teemal edasi. suur tänu teile, härra Benify, ütleb esinaine. nüüd saab ECR-i nimel sõna kolleeg Sitanska, palun. suur tänu teile, esinaine. ettevalmistuste faasis oli mul suur rõõm jälgida raportööri tegemisi ja mitmetes kohtades oleme me nõus selles osas, kuidas oleks võimalik äh, noorte äh, töötuvastase võitluse algatust kasutada, sellepärast äh, ma järelmeid siinkohal toetan. aga see garantii on loodud tegelikult seetõttu, et liikmesriikides on olnud väga raske olukord noorte jaoks tööturul, paljusid noori ohutas, ohustas töötus väga kõrgel tasemel, aga me kindlasti ei tohi Äh, siin vajakajäämisi kahe silma vahele jätta. kontrollikoda on viidanud sellele, et selle programmi rakendamisel on olnud mitmeid äh, puudujääke. aga me ei tohiks mitte ainult negatiivsest rääkida, rahastamise suurust tuleks äh, või rahastamise suuruse tõstmist peaks kindlasti vaatama ka programmide parema kvaliteedi prisma läbi oluline on see, et äh, liikmesriikide algatusi toetatakse, kui nad võtavad midagi ette noortetöötuse vastaseks võitluseks. siin on erinevaid variante, uurimisvõimalused, haridus või äh, mitmeid teisi tegevusi liikmesriikides. oleme päri, et äh, vabaorganisatsioonid peaksid olema seotud sellesse protsessi ka paremini, minu kogu kogemused ütlevad, et vabakonna organisatsioonidel on väga palju erinevaid häid teadmisi, kuidas noorte töötutega tegeleda, kuidas nendega töötada koos, kes on tõrjutud olnud tööturult. Nende teadmisi ja oskusi peame me kõige paremal võimalikul moel ära kasutama ja praegu ei ole väga hästi kogu see informatsioon kättesaadav ja arusaadav nendest, nendele inimestele, kes on tööturult olnud tõrjutud. kokkuvõttes aga on mul hea meel et nende algatuste kvaliteet on olnud hea ning ootan koostööd raportööri ja variraportööridega. olen veendunud, tegemist on konstruktiivse äh, raportiga, et konstruktiivselt selle probleemi lahendamisse panustada, aitäh! suur tänu, ütleb esimees, nüüd saab sõna ALDE fraktsiooni nimelt proua Tlabajova. suur tänu, tahaksin tänada Romana Tomtši kõigepealt selle raporti eelnõu eest ning ka variraportööre muudatusettepanekutega äh, toetamast. peab ütlema, et olen teinud äh, muudatusettepanekuid äh, üsna vähesel määral, sellepärast et tegemist oli väga tasakaalus raportiga juba algselt minu arust, sest ta rõhutas nii noorte tööturualgatuse häid ja vigu. Need muudatusettepanekud, mida mina tegin, rõhutasid seda, kuivõrd oluline on noorte enda motivatsioon peale selle, et tõhusalt Euroopa rahasid lihtsalt kasutada ja rõhutas ka seda, et noorte töötuse algatus peaks olema äh, tulemusele orienteeritud, mis peaks olema ka jätkusuutlik pikas perspektiivis. olen mitmeid kordi rõhutanud ka seda, et oluline on näha pikaajalisi eesmärke nende programmide puhul ja ka kulutõhusust ning nii, nagu eelkõneleja kolleeg mainis, on vaja otsida nende asjade puhul Euroopa lisandväärtust, sest ilma lisandväärtusega ta ei ole mõtet äh, rääkida siin lisarahastamisest samuti toetan ma oma kolleege selles, et järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks peaks meil olema selge, äh, et selle programmi rahastamine peaks jätkuma. nagu öeldud, oluline on see, et kui me kulutõhusust suudame tõestada, siis äh, selle projekti äh, rahastamine jätkuks. oluline on see, et me jõuaksime süviti kusagile oma aruteludega ja minu arust on see raport väga tasakaalus, nii et suurepärane on olnud selle meeskonnaga koostööd teha, aitäh! suur tänu, ütleb esinaine. mulle näib, et äh, proua Tanja Gonzales ei ole kuuest äh, vähemalt saalis ja ma ei näe ka proua Reinket siin, aga siiski, ta on siin, olge hea sõna võtab hoopis äh, proua Stanovka ja ütleb, et kuna proua Randke on kusagil mujal muud asjadega hõive, hõivatud, siis hoopis äh, kannan ette tema seisukohad. meie fraktsioon on teinud mitmeid äh, muudatusettepanekuid ja meie rõhuasetus on noorte inimeste füüsilisel ja vaimsel heaolul, kui nad on tööturult kõrvale jäänud ning äh, hirmutavad äh, ja muserdavad äh, järelmid. mida kauem on noor töötu, seda tõenäolisem on, et ta kannatab nende negatiivsete tööturukogemuste all oma tulevikus. ja sellepärast peab meie algatus keskenduma just noorele inimesele abikäe ulatamisele. eriti nende noorte puhul on see niimoodi, kes eh, kuuluvad sellesse noortegruppi, kes ei osale mingisuguses eh, haridusprogrammis, eh, praktikal ega ka ei ole hõivatud tööturul. arvestades väga haavatavat olukorda noorte puhul, kutsume me üles ametivõime ja töötukassasid, tööturuameteid liikmesriikides pakkuma just indiviidile mõeldud lahendusi oluline on just haavatavate noorte ja eh, need eh, gruppi kuuluvate noorte kaasamine tegevustesse. oluline on eh, õigustel põhinev ja korrektne lähenemine noortele ning väärikate töötingimuste ja väärika töö leidmine ei peaks olema kindlasti asi, mille osas kompromisse teha. mineviku algatused on näidanud, et partnerluslahendus on väga oluline selleks, et programm oleks edukas ja sellepärast oleme meie äh, roheliste poolt rõhutanud, et sotsiaalpartnerite kaasamine on ka tähtis kasutajaorganisatsioonide ning oluliste teiste sidurühmade oma ka. selleks, et tagada selle programmi parimat võimalikku os-, äh, õnnestumist. just noori ennast ja ka sidusrühmasid peaks äh, kaasama selle algatuse planeerimise faasi ning ka kokkuvõtete faasi. lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana, kutsume üles kõiki noorteorganisatsioone ja kasutajaorganisatsioone muutmaks see algatuse eduks detailne analüüs liikmesriikide tegevuste üle on siin tähtis ning me peaksime kutsuma üles ka komisjoni ning liikmesriike kaasama sidusrühmasid poliitikaotsuse tegemistesse, aitäh! suur tänu teile äh, roheliste nimel rääkimast ja nüüd ma annan sõna Laura Ageale EFTD-st, palun. suur tänu teile, esinaine, ja suur aitäh ka äh, kolleegile, kes on teinud äh, selle raporti esimese eelnõu ettepaneku. hinnates siis oma arvamuses noorte tööhõive algatust me hindame praegu seda protsessi raames, kui püüame tervikuna aru saada, kuidas liikmesriigid tervikuna on rakendanud instrumente, mis on noorte tööhõive kasvatamiseks mõeldud. näiteks noorsoogarantii on üks nendest instrumentidest. selle raporti eelnõu rõhutab, et majandus- ja finantskriis on viinud väga äh, suure töötuseni kahe tuhande kaheksandal aastal oli see viisteist protsenti, kakskümmend viis protsenti äh, vastavalt äh, mõne äh, aasta jooksul, mis algse töötuse määra viis peaaegu kahekordse tasemele. kõike seda peab arvesse võtma sellepärast, et me näeme, et väga erinevad on olnud erinevates riikides töötuse määrad, kui me noorte puhul vaatame, siis äh, aastal kaks tuhat kaheksa kümme protsenti Saksamaal või Austrias, aga äh, lõunariikides, näiteks Hispaanias või Itaalias koguni neljakümne protsendi lähedal. oluline on see, et äh, see raport peegeldaks ka üksikute liikmesriikide olukorda ja et vastavad sammud võetakse noorte algatuse osas üks peamine probleem, mis, millega ikka jälle põrkume, on majanduse toimimine ning tööhõive kasv erinevates liikmesriikides ja kuivõrd erinev on see olnud. me ei saa olla päri sellega, kui meie kolleegide soovitus siin näeb ette seda, et me peame struktuurseid reforme kiirendama selleks, et neid puudujääke korvata ei, muidugi asi ei ole selles, et me oleks struktuurireformide kui selliste vastu, aga tähtis on määrata kindlaks, milliseid täpselt vaja on. kui struktuurireformid näiteks Itaalias võivad mõjutada noorte töötuse küsimust hoopis negatiivselt ja arvestades äh, Itaalia ühiskonnakorraldust, on kindlasti vaja äh, ikkagi päris töökohtadele noortel inimestel äh, ligipääsu. Kalabrias ja Sitsiilias käies aasta tagasi õppereisil nägime me seda, kuidas noorsoogarantiid on seal rakendatud ja Itaalia näite põhjal vähemalt mm, tuleb välja, et olukord on dramaatiline, seda on ka Kontrollikoda rõhutanud ja peab ütlema, et praegusel hetkel ei ole soovitavate eesmärkide nimel ja tulemuste nimel mitte mingisugust ühenduslüli paraku. ei ole mingisugust äh, avatud arutelu kohta või foorumit, kus kõik osalised saaksid äh, olla kaasatud ja sidusrühmad äh, ei ole seetõttu üldse nende meetmete loomisega kuidagi seotud. seetõttu ei saa see olla ka tõhus. oluline on inimesi koolitada õigel moel ja võtta arvesse ka ettevõtete vajadusi, kohalikke vajadusi, kuidas oleks võimalik noored inimesed tööturuga siduda. aga selliseid arutelupaneele või foorumeid ei organiseerita, kui erinevad institutsioonid ja tasemed ei tee omavahel koostööd. mingisugused koolitused on korraldatud, aga mõningatel juhtudel neid kas ei ole, on vähe või korraldatakse need vale struktuuriga küsimus ei ole üldse äh, selles, et noorele tuleb maksta, et minna koolitusele või äh, õpipoisi koolitusprogrammi, aga igasugused algatused on niivõrd udused või niivõrd kehvasti organiseeritud, nii et äh, koolitus peab olema hea, see peab olema suunatud konkreetsele indiviidile, konkreetse probleemi lahendamisele ja kohalikele vajadustele samuti. see peab olema ajakohastatud ning me peame lõpetama äh, noorsoogarantii äh, kuritarvitamise, et see lihtsalt varjaks ära äh, varimajanduse. me peame selle mõtteviisi ära lõpetama, et struktuursed meetmed tähendavad täpselt ja automaatselt, et noorsoogarantii töötab nii, nagu peab. ka teisi garantiisid on veel vaja vaja on hästi läbimõeldud ja hästi dokumenteeritud äh, projekte ning vaja on ka head seiretööd. ja kõik, mida me ka ette võtame, on ilmselt äh, vähe, aga peame vähemalt endast andma kõik äh, võimalikku, et me annaksime oma raha välja ikka selle eest, mis oli meie algne mõte noorsoogarantii puhul. ootan kolleegidega head koostööd erinevatel ettenähtavatel koosolekutel juba selleks, et lõppteksti kallal tööd teha. suur tänu, ütleb esinaine ja ENF-i esindab täna härra Martin, palun. aitäh vabandage, et doktor Mulan ei saanud täna siia tulla, ta on Prantsusmaal, sest toimub streik ja streik to toimub Prantsusmaal. nii on. You don't want to take the floor? ja et teie ei soovi sõna tema asemel? no okei okay. uh,. Yes, Labrile, you had asked for the floor now, no member. kas on härra Paavel, palun. suur tänu. ma tahtsin lihtsalt äh, selle teema kohta paar sõna öelda. mul on hea meel, et kolleegid on teinud nii tublit tööd ja eriti äh, Sloveenia-Horvaatia delegatsiooni puhul võib seda öelda. ma näen, et äh, probleemid on Sloveenias ja Horvaatias samasugused nagu paljudes teistes liikmesriikides ma arvan, et äh, selle küsimuse puhul tuleb meil äh, kindlasti välja töötada ähm, sobivad meetmed, me peame aru saama, et tegemist on kriisi ajal loodud programmiga, mis on äh, kaasa toonud ka positiivseid arenguid ja suurendanud tööhõivet. siiski saab teha veel enamat. me peaksime mõtlema äh, millisel moel saadab teavet nende võimaluste kohta, mis olemas on, ja see teave viia nende isikuteni, kes tegelikult mingit infot ei otsigi. ei piisa sellest, et me paneme veebisaidile mingisuguse teabe üles või kirjutame ajalehes, on äh, ka selliseid noori, kes ei otsi mingit infot, meie ise peame nad üles leidma ja peame nendeni viima vajaliku info, selleks et ka neil oleks võimalik äh, programmist kasu saada ma arvan, et me peaksime seda programmi jätkama, võib-olla ka paremini rahastama. ja see ei tohiks olla mitte alternatiiv liikmesriikide programmidele, vaid neid täiendama. ma usun, et noortegarantii on suurepärane ja jään ootama, milline on lõpptulemus, aitäh! kas on veel sõnasoove? härra Kaasa jah, ma tänan kõiki kolleege. ma panin kõik teie märkused ja soovitused kirja ning annan need edasi äh, proua äh, Tom-, Tomšile. nii et tegemist on hea raportiga, mul ei ole midagi lisada, suurepärane koostöö, aitäh! Thank you! aitäh! ma näen et äh, siin on äh, tööhõive peadirektoraadi esindajad, äkki teie soovite sõna võtta, proua Koleva? kas soovite midagi lisada, kui nii, siis on teil sõna. aitäh selle eest, et annate sõna. ma toon omalt poolt siis välja, et äh, see raport on väga õigel ajal koostatud ja see on ka väga kasulik võttes arvesse, et me töötame praegu välja tulevasi ettepanekuid Euroopa struktuurifondide raha kasutamiseks noorte tööhõive toetamisel. tõepoolest, noortegarantii on kriisi ajal sündinud meede, aga praegu me uurime, kas me saaksime seda kasutada äh, nii et äh, kestlikumalt toetada noorsoopoliitikat ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, me kasutame kindlasti seda, mida raport meile pakub ja täname teid veel kord, aitäh! aitäh ka teile! tõepoolest, meil on võimalus seda küsimust ka tulevikus arutada, nagu kolleegid on juba öelnud. tegemist on väga laiaulatusliku algatusega, kuid see ei ole edukalt toiminud äh, kõigis liikmesriikides ja kõigis kogukondades. sellest hoolimata on saavutatud ka häid tulemusi, millega tuleks ka arvestada. kui me ei leia võimalust äh, noori inimesi tuua tagasi koolipinki või siis tööturule siis on meil võimalik õppida noorte garantiiga seotud kogemustest. paljud teist ütlesid, et noortegarantii sündis väga tõsistes tingimustes kriisi ajal, mil lihtsalt oli vaja midagi ette võtta me töötame selle nimel, et leida paremaid lahendusi nüüd, kus kriis on vaibunud ja olukord ei ole tööturul enam nii plahvatusohtlik noorte inimeste jaoks. võrreldes siis selle ajaga, mil see skeem loo-, loodi. hääletamine meie komisjonis toimub neljandal detsembril ja see tähendab seda, et me oleme tegelikult oma päevakavaga täna ajast ees, aga kui kõik eh, soovijad on kohal, siis saame me siiski minna kohe viienda päevakorrapunkti juurde ning rääkida soolise võrdõiguslikkuse majanduslikust kasust Euroopa Liidus. me ootame eh, siiski veel neid, kes debatis osalevad, kõik nad ei ole siia jõudnud proua Langbaki ei ole siin. ta on alles teel. seega me ootame viis minutit, et proua Langbak siia jõuaks. ja kui ta siia jõuab, siis saame me alustada soolise võrdõiguslikkuse majanduslikust kasvust rääkimist, niisiis viieminutiline paus welcome. <laughs> uh, yes, well, uh, we proceed with the... me läheme nüüd edasi oma päevakorrapunktiga number viis, mis puudutab soolise võrdõiguse, võrdõiguslikkuse majanduslikku kasu Euroopa Liidus. ja kõigepealt saab sõna proua Langbakk kes on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ehk EIGE direktor ning proua Langpak räägib meile olukorrast. palun, võtke sõna. suur tänu. tõepoolest, minu jaoks on väga suur rõõm see, et ma saan täna siin tööhõivekomisjoni ees esineda. tegemist on ju sellise komisjoniga, mis tegeleb ka majandusliku sõltumatuse ning iga isiku potentsiaali realiseerimisega enne kui ma hakkan rääkima majanduslikust kasvust, mida me võime saada, tahaksin ma teile näidata, millised on kaasaegsed väljakutsed soolise võrdõiguslikkuse teemal ja ma räägin teile sellest, mismoodi see erinevates valdkondades mõjutab naisi ja mehi, sest need mõjud on erinevad. kõigepealt tahaksin näidata slaidi madalate kvalifikatsioonide ja tööturult kõrvalejäämise kohta. siin toon välja mõned detailid, et me, me saaksime vaadata põhjalikumalt seda, mida tegelikult on erinevates valdkondades juba tehtud. Te näete siin seda, et need valdkonnad, kus inimestel on vähe haridust, siis eh, madala haridustasemega naistel on väga suur risk jääda töötuks ja seega kukkuda välja tööturult, muutuda täiesti tegevusetuseks tegevusetuks. Malta eesistumise ajal me tegime uurimuse madala kvalifikatsiooni ja oskuste kohta ning nägime, et kuus miljonit naisi, mis on siis seitse protsenti naistest, neil on väga madal haridus ja nad on ka väga suur, suure riskiga, sest neist ei ole keegi kunagi töötanud, kuid mehi, kes kunagi töötanud poleks, on kaks miljonit Euroopa Liidus. minnes nüüd järgmise slaidi juurde, siis näeme me, siin emade küsimust. me uurisime seda, kui paljud emad langevad tööturult välja, me vaatasime erineva koosseisuga perekondi. paljud inimesed arvavad täna päeval, leiavad tänapäeval, et nad võivad pereeluga ära lõpetada, eriti kui partner on vägivaldne, mis on viinud selleni, et meil on palju rohkem üksikvanemaga perekondi kui vanasti ning kaheksakümmend viis protsenti üksikvanemaga peredest on äh, üksikemad lastega ma näitan teile hiljem ka spetsiifilist slaidi selle probleemi kohta, aga kui te praegu vaatate viimast tulpa, siis siin on lõhed kõige suuremad ehk siis, eh, kui peres on kolm või rohkem last, siis see eh, mõjutab negatiivselt eh, tööhõivet ja tegevust üldse, ehk siis on suurem risk, et vähemalt kolme lapse ema on töötu või ei tegele mitte millegagi niisiis, viiskümmend viis protsenti naistest, kellel on kolm või rohkem last, viiskümmend viis protsenti sellistest naistest töötab, ülejäänud mitte. aga kui me seda küsimust edasi analüüsisime, siis äh, me vaatasime vaesusriski. Nendest viiekümne viiest protsendist, kes töötavad, nelikümmend neli protsenti neist naistest on siiski vaesuse riskis, kui nende partner, abikaasa või eh, muu täiskasvanu, kes leibkonda üleval peab, kui see isik kaotab töö, siis eh, saabub vaesus. see on oluline faktor ja me peame sellega arvestama. edasi vaatame üksikvanemaid. me näeme, et eh, erinevused riigiti on väga suured. sotsiaalse hõlmamise poliitika liikmesriigiti on erinev abi on erinev ja seetõttu ka mõjud üksikvanematele on erinevad. seda vaatasime ka teistes äh, uurimustes, et näha, kui oluline on sotsiaalne kaitse. eriti just madala haridustasemega naistele, kelle vaesusrisk on nagunii väga suur siis vaatasime me noorte emade küsimust ja noored emad on kõige vähem hõivatud äh, rühm äh, tööturul. kakskümmend kuus protsenti üksikvanematest, kellest äh, enamik on üksikemad, töötavad madala intensiivsusega, mis tähendab seda, et kui midagi juhtub, siis kaotab see noor ema võimaluse töötada ja alati jälitab teda ka vaesusrisk. veel üks slaid on mul töö ja eraelu tasakaalu kohta ja siin näeme jällegi, kui suured on erinevused. homme toome me nõukogus välja soolise võrdõiguslikkuse indeksi ja selle indeksi puhul vaadatakse äh, erinevaid äh, tunnuseid ja nende koosmõju, ehk siis ähm, äh, näiteks äh, vanust, seda, kas inimene on sisserändaja, ähm, milline on tema haridus ja siis võrreldakse neid näitajaid sooga. siin vaatame me näiteks ka seda, kes on peres peamine hooldaja, kas ta hoolitseb näiteks laste või eakate pereliikmete eest ja teeb seda vähemalt ühe tunni päevas Te näete, et siin on suured, äh, suured erinevused peretüüpide järgi. üksikvanemate puhul on need lüngad kõige suuremad. Nemad teevad kõige rohkem tasustamata tööd. ja samuti on suured käärid sünniriigi äh, järgi. kui inimesed ei ole sündinud Euroopa Liidus siis on neil peaaegu kaks korda rohkem tasustamata töötunde kui äh, teistel ja need töötunnid siis lähevad selleks, et hoolitseda laste ja eakate eest, aga selline töö vähendab võimalust saada tasustatud tööd. me analüüsisime veel ühte küsimust, mis on vägagi seotud tööturuga ja on äh, tulevikus väga ohtlik, kui me mõtleme sellele, kuidas äh, sissetulekuid õiglasemalt jagada ja kuidas tagada tootlikkus. on olemas nõndanimetatud äh, naiselik sektor, kus siis on sellised valdkonnad nagu haridus, tervishoid ja sotsiaaltöö ja nii-öelda meeste tööd ehk loodusteadused, tehnoloogia, inseneriteadused ja matemaatika. Need on kaks suurt gruppi siin tähistatud STEM ja EH2V, mis on äh, justkui vastandlikud. naiselikel töökohtadel makstakse väga vähe võrreldes STEM töökohtadega, mis on äh, siis inseneriteadused ja tehnoloogia. naiste aladel ongi kaheksakümmend protsenti töötajatest naised ja kui te vaatate uuringuid, siis te näete, et äh, mehed siiski mõnikord ka töötavad eh, nõndanimetatud naiselikel töökohtadel hariduse, tervishoiu ja sotsiaaltöö sektoris, kuid aastal kaks tuhat neliteist on nende osakaal eh, vähenemas. seega järjest vähem on mehi, kes tahaksid eh, omandada töökoha hariduse tervishoiu või sotsiaaltöö valdkonnas. ja kui te vaatate seda alumist joont, siis need on äh, naised ja tütarlapsed, kes töötavad STEM töökohtadel. siin ei ole osakaal kümne aastaga muutunud, mis tähendab seda, et naised ei tunne selliste töökohtade vastu huvi, kuid keskkond ilmselt ka ei aita kaasa sellele, et naised tahaksid nendel kohtadel töötada või vastavat haridust omandada kui te vaatate vanusekategooriaid, siis te näete, et hariduse, tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonnas kasvavate me-, töötavate meeste osakaal eh, kahaneb, sellepärast et kõige rohkem on selliseid mehi vanusegrupis kuuskümmend kuni kuuskümmend neli, nii et eh, varsti selles sektoris töötab lihtsalt väga vähe mehi, kui üldse keegi sinna jääb. aga samas see sektor suureneb, sest eh, elanikkond vananeb. me vaatasime ka segregeeritud valdkondi Äh, haridusvallas ja siin me näeme, et äh, tõesti ka haridustasemed ja elukutsed erinevad ainult. ainult kaheksateist protsenti meestest äh, praegu õpib ähm, ülikoolides on meesõppejõudusid pisut rohkem, kuid koolides mehi väga palju ei tööta ja sellele aitab kaasa ka ühiskonna stereotüüpne mõtlemine, mis, mille tõttu mehed ei taha koolides töötada. kui aga vaadata loodusteadusi, matemaatikat ja statistikat, siis see on ainuke eh, valdkond, kus naised on õppimisest huvitatud, aga kui nad selle valdkonna ka omandavad, siis lähevad nad ikkagi kooli õpetajaks ja nad ei hangi endale hästi makstud töökohta erasektoris või kuskil mujal, kus sellist kõrget kvalifikatsiooni tegelikult vaja on IKT, seitsekümmend üheksa protsenti õppuritest on mehed ehk siis kakskümmend üks protsenti on naised. tegemist on sellise STEM valdkonnaga, mis on tulevik. ka CDFOP on ju teinud arvutused ja leidnud, et just nimelt IKT on tulevikus kogu ühiskonnale väga oluline, kõik peavad omandama vajalikud oskused, ometi neid ei omandata ja sellest hoolimata ainult viiendik neid õppureid, kes IKT alasid õpivad, on äh, naised. ning äh, inseneritöö, tööstus ja ehitus, seal on äh, naisi kakskümmend viis protsenti. seega me peame mõtlema, mismoodi tagada siis tulevikus vajalikud oskused, ületada erinevad tõkked ja kuidas teha nii, et sooline võrdõiguslikkus paraneks. So ma tahtsin jõuda selleni, mis kasu meil on sellest, kui valitseb suurem sooline võrdõiguslikkus. me nägime, millised on praegused väljakutsed ja need on tõesti väga suured. Nende väljakutsete tõttu, nende probleemide tõttu kaotab Euroopa Liit igal aastal raha. kui Euroopa Liit õhutaks naisi rohkem õppima STEM ähm, valdkonna ameteid ning mehi rohkem suunduma haridusse ja tervishoidu, siis ähm, kui me seda ei tee, siis me kaotame raha. tegelikult oleks mõistlik mõlemale soole anda rohkem võimalusi. me koostasime selle uurimuse, mille pealkiri on soolise võrdõiguslikkuse majanduslik mõju ja me kasutasime E3ME e mudelit, mille on välja töötanud Cambridge'i ülikool ning selle mudeliga me proovisime analüüsida kõiki erinevaid valdkondi erinevaid poliitikavaldkondi, mis meile näitaksid, millised need kasud siis on. lõpuks tulid tagasi ka slaidid, ütleb kõneleja. niisiis, me analüüsisime kõiki neid erinevaid stsenaariume mis siis saab, kui soolised lõhed kaotada? kui need kaotada näiteks hariduses, kui ei ole enam nii, et on meeste ja naiste erialad, kui ei ole enam nii, et on meeste ja naiste töökohad või et otsuseid teevad peamiselt mehed, kui kõik need äh, stsenaariumid läbi mängida, siis äh, saab välja arvutada otsese majandusliku mõju. ning me leidsime, et kui soolisse võrdõiguslikkusse investeerida, kui tagada töö ja eraelu tasakaal, kaotada stereotüübid, parandada töökeskkonda, ehk siis teha kõiki neid äh, asju, mida on vaja teha, et kaotada praegused probleemid, siis mida see tähendaks arvude keeles siin on lähtejoon. lähtejoon on paigutatud vastavalt sellele, millised on praegused arengud ja võttes arvesse, et mida iganes me ka ei tee, me ei proovi sellega halvendada meeste olukorda, vaid vaatame lihtsalt, kuidas sooliseid lõhesid saaks kaotada, sest need lõhed mõjutavad negatiivselt naisi. seejärel me me valisime vastavad äh, stsenaariumid välja ja üks äh, neist oli seotud ajalooliste arengutega. ja me vaatasime kõigepealt kolmanda taseme haridust, ülikooli haridust, kus äh, lähemalt vaatasime neid STEM ameteid, millest ma rääkisin. kui ja siis arvutasime välja, kuidas seal seda lõhet sulgeda teise stsenaariumina me vaatasime seda, mis toimub tööturul, milline on palgalõhe, millised on erinevad äh, ametid. ja kuna me räägime nii palju vananevast ühiskonnast Euroopa Liidus, siis me vaatasime ka seda, millised on demograafilised muudatused, kuidas on meil võimalik näiteks äh, suurendada sündivust, milliseid meetmeid selleks tuleb võtta ja lõpuks viimane stsenaarium oli siis kombineeritud stsenaarium, et kui me kõiki neid asju arvestame, siis milline majanduslik mõju? eelmisel slaidil näetegi te neid arvutusi, seda tulemust, mille me saime ja me leidsime, et aastaks kaks tuhat viiskümmend juhul, kui kõik need probleemid kaotada, juhul kui kõik investeeringud teha, kõik vajalikud meetmed vastu võtta, siis aastaks kaks tuhat viiskümmend on SKT Euroopa Liidus kasvanud keskmiselt üheksa koma kuus protsenti ja seda ilma mingite muude investeeringuteta. ja rahas, rahaliselt tähendaks siis see kolm koma viisteist triljonit eurot lisaraha siin näeme me esimest stsenaariumit kui me sulgeme soolise lõhe hariduses ja suuname rohkem naisi õppima STEM-ameteid, siis eh, on sellest meile kasu, nagu ma ütlesin, IKT on väga oluline sektor, kus eh, oodatakse uute oskustega inimesi. kui mehed jätkavad õpinguid nii, nagu nad eh, praegu õpivad, aga me sellele lisame ka mingisuguse meetme, mille abil aktiveerida tütarlapsi ja naisi siis toob see kaasa üks koma kaks miljonit uut töökohta. ja kui nendest töökohtadest, uutest töökohtadest seitsekümmend protsenti võtaksid naised, siis äh, see oleks kiireloomuline stsenaarium, aga on võimalik ka aeglane edu, mille puhul oleks võimalik saavutada mingi edasiminek, kuigi mitte nii suur, aga samas oleks see ikkagi väga kasulik. me proovisime mõelda, mismoodi saaksime teha nii, et kui liikmesriigid ei investeeri nüüd just tohutult palju, kuid siiski teevad enamat kui praegu, siis kui aktiivsed oleksid need meetmed ja millised oleksid siis erinevused liikmesriikide jaoks? siin vaatasime me neljandat stsenaariumit, mis puudutab sündivust. kui me parandame Euroopa Liidus töö ja eraelu tasakaalu ja kaotame selle lünga, siis sellest tegelikult piisaks, et ka palgalõhe kaoks. palgalõhe tulebki ju ennekõike STEM sektori tõttu, kus palgad on kõrgemad sellisel juhul tunneksid ka naised, et neid äh, toetatakse rohkem, et nad äh, ei pea näiteks üksikvanemaks äh, jäädes kartma vaesust. kõik need faktorid, millest ma olen juba rääkinud, tähendaksid seda, et ka iive tõuseb liikmesriigiti, olenevalt sellest, milline on iive neis riikides praegu. ja siin me tegime veel ühe analüüsi, millest me räägime homme lähemalt, kui soolise võrdõiguslikkuse indeks välja tuleb. aga me koostasime kaardi, kuhu panime kaks ajajoont. see riikide grupeerimine toimus äh, ka lähtejoone andmete alusel millised riigid on juba praegu taganud soolise võrdõiguslikkuse väga kõrgel määral, millised on keskmised riigid ja millised nii-öelda keskmisest madalama arenguga. kolmandas grupis on tegemist äh, äh, selliste riikidega, mis on taganud äh, soolise võrdõiguslikkuse juba paremini kui teised ning seetõttu ei ole neil vaja ka nii palju investeerida, sest nad teevad juba väga palju. aga esimese grupi või esimese rühma riikide puhul vaatame me nii-öelda suurimaid võitjaid, sest kui need riigid teeksid seda, mida teeb praegu viim-, äh, viimane ehk kolmas rühm ja kui nad teeksid rohkemgi, siis nad saavutaksid äh, kuni kaheteistprotsendise skp kasvu aastaks kaks tuhat viiskümmend. me oleme oma uurimuses kombineerinud mitmeid teisi uurimusi ja seda kõike selgitanud oma veebilehel oleme rääkinud sellest, milliseid meetmeid on võimalik kasutada, mida saab teha ning ma loodan seetõttu, et teil on võimalik seda ka lähemalt vaadata. meie anname teile hea meelega lisainfot, kui te seda vajate, aga ilmselgelt on olemas tõendid selle kohta, et sooline võrdõiguslikkus ei ole küll konkreetne tööturumeede, kuid selle tagamine on tööturule väga kasulik, aitäh! aitäh! Need olid siis osad äh, faktidest, mis tegelikult on töö ja pereelu ühendamise algatuse taga, mille tegi komisjon ja me siis vaatame täpselt, äh, mis selle algatusega toimub ja see tähendab seda, et äh, me toetame seda algatust ja me oleme ka näinud, et kõikidel osapooltel on võita sellest algatusest ja meil on ka liikmesriike, kes on need meetmed juba sisse viinud, sest tõesti Euroopa Liidus on siin erinevused väga suured. millised võiks olla need äh, meetmed, äh, kuidas poliitikud siis kõiki neid fakte ka kuulajatele edastavad. mina poliitikuna saan kas väga positiivseid või väga negatiivseid äh, vastukajasid, mõned on siis ka nii-öelda mõõdukamad ja tihti on tegemist äh, väga raskete, suisa agressiivsete mõttevahetustega. ja see kõik on mulle jätnud mulje, et äh, läheb veel aega, enne kui me mingeid äh, muudatusi näeme. Euroopa Liidus on riike, mis on juba midagi ette võtnud, aga on nii palju, kus tuleb veel väga kaua võidelda nende eesmärkide saavutamise nimel. mis argumente te kasutate, kui teid vastandatakse negatiivsete äh, reaktsioonidega, see puudutab just töö ja pereelu ühildamist. Äh, et äh, et noh, kuidas teie neid pilte ja numbreid siis tõlgendada töö ja pereelu ühendamisse, sest nii komisjon kui ka parlament tegelevad sellega. ja see on täpselt see, millest teie ka ju rääkisite, aga lihtsalt siis numbrite ja faktide keeles. nimelt Need riigid, mis peavad otsuseid vastu võtma ja ka institutsioonid äh, reageerivad tihti väga maruliselt, et kuidas me siis saaksime muuta neid negatiivseid reaktsioone? Uh, work-life balance is kõigepealt töö ja pereelu ühendamise algatus on tõesti väga hea algatus ja negatiivseid reaktsioone tuleb vast sellepärast, et inimesed tõlgendavad seda sõnumit väga erinevalt. millega meie tegelesime, kui me seda analüüsi analüüsisime, oli see, et nagu te kõik teate, et mehed töötavad kauem, kui mõõta tunde eriti kui peres on mitu last ja sellepärast äh, naised, partnerid äh, ei saa nii palju võimalusi tööturule minna. aga teiselt poolt pikad töötunnid äh, selleks, et teenida palju, teha väga palju ära, tähendab ka seda, et õhtul ei ole võimalik lõdvestuda ja oma perega olla. see tegelikult ei puuduta mitte ainult töö ja pereelu ühildamist, vaid ka suhtumist. ja meie ütleme, et mehed on need, kes kaotavad, kui nad arvavad, et neil ei ole vaja olla perega koos. Nende eluiga on lühem neil võivad ka terviseprobleemid varem tekkida. nii et äh, siin on väga palju asju, mis on seotud ka selle suhtumisega ja ka ühiskonna reaktsiooniga. töö ja pereelu ühendamine on väga tähtis selleks, et äh, soolist võrdõiguslikkust tagada. mina isiklikult leian, et tegemist on väga hea algatusega ja me mitte ainult ei äh, saavuta paremaid tulemusi ja ei muuda Euroopat konkurentsivõimelisemaks, vaid me kasutame ära just nende naiste potentsiaali, kellel on kõrgharidus ja neid naisi on üha rohkem, nii et sellega on võimalik väga palju saavutada. Uh, kas on veel keegi, kes soovib sõna saada? proua Blinkevitš-Jute kes on meie naiste õiguste komisjoni esimees, kes jäi kahjuks hiljaks, palun. <laughs> Mm, e, aitäh, proua esimees, vabandan väga proua direktori ees. E, mul ei olnud võimalik tema esitlust kuulata, aga me oleme neid küsimusi juba arutanud ja teeme seda kindlasti veel ka nelja silma all tulevikus. selleks, et täpselt teada saada, mis olid teie uuringu tulemused. lisan lihtsalt sellele, mida proua esimees juba ütles. seda töö ja pereelu ühildamise algatuse kohta et see on üks tähtsamaid algatusi, mida Euroopa Komisjon on käima lükanud äh, ja nüüd parlament arutab seda selleks, et naiste olukorda tööturul parandada. Nad otsivad äh, meetmeid selleks, et naised pöörduksid tagasi tööturule tagasi, et nad töötaksid kauem ja et nende pensionid hiljem oleksid kõrgemad. me arutame seda küsimust nii parlamendis kui ka liikmesriikides olen paljudes aruteludes osalenud äh, Leedus nendes küsimustes ja väga tihti inimesed äh, on meeleheitel, nad äh, näiteks ei saa aru äh,, miks mehed peaksid vanemapuhkusele minema, kas see on üldse võimalik ja kas mehed üldse teeksid, kas see oleks nende jaoks vastuvõetav ja tundub, et mõndade jaoks ei ole. nii et minu küsimus on, et mida me saaksime ära teha suhtumise muutmiseks, mentaliteedi muutmiseks, äkki me peaksime rohkem investeerima haridusse, alustama juba lasteaedadest ja koolidest selleks, et suhtumist muuta ja võidelda vanade stereotüüpide vastu sest ühest direktiivist ei piisa, isegi kui see on väga hea. see ei muuda olukorda, see ei too piisavalt võrdõiguslikkust endaga kaasa. ja võrdõiguslikkus tööturul on ka Euroopa majanduse ja konkurentsivõime jaoks väga tähtis. nii et mida me peaksime veel ära tegema? kuhu me peaksime investeerima ja kui palju rohkem siis? aitäh! aitäh, olen täiesti nõus, et äh, et see, kuidas direktiivi tõlgendatakse ja kuidas inimesi motiveeritakse ja julgustatakse, on väga tähtis. ja nagu te ütlesite, teadlikkuse tõstmine, eeskujud on tähtsad ja tihti ju naised ka ise arvavad, et mehed ei saa lastega hakkama. ja nad ütlevad, noh, ma ei jätaks äh, oma last äh, mehe hoolde, sest ta ei saaks hakkama, nii et tegelikult mingil määral on see vastutus ka naistel. ja mida ma väga tihti kuulen, on see, et äh, peredes räägitakse sellest, et see neli kuud isapuhkust ei kompenseeri seda lõhet seda palgalõhet, äh, siis mehe palga ja vanemahüvitise vahel, sest mehed tavaliselt teenivad rohkem. aga juba see, et see on sinu perekond, sina oled otsustanud selle luua, sina otsustasid, et tahad neid lapsi, nii et see on sinu tulevik ja sinu vastutus. ja neid otsuseid tehes ja teades, et sina neid teed, tunned juba paremini. ja see on see sõnum, mida tuleb äh, edastada ja võib-olla ka meediakajastuses äh, oleks abiks, äh, kui seda öeldakse, sest mehed saaks aru, et nad kaotavad midagi, kui nad isapuhkusele ei lähe. aitäh tulemast, olen veendunud, et need arutelud teiega jätkuvad meil on ka küsimusi palju just töö ja pereelu ühildamise kohta, sest see on nüüd üks küsimusi, millega soovime edasi liikuda ja ka tulemusi näha. järgmine kohtumine on meil kuueteistkümnendal oktoobril, kui komisjon tuleb kokku kell kolm pärastlõunal kuni siis poole seitsmeni ja ja ka üheksateistkümnendal oktoobril on meil koosolek, kui me alustame hommikul kell üheksa ja töötame kuni poole üheni. tahan teile veel ka meenutada, et meil on ühine kuulamine täna pärastlõunal koos kultuurikomisjoniga ning me räägime Euroopa solidaarsuskorpusest tegemist on küsimusega, mis on tähtis mõlema komisjoni jaoks ja tööhõivekomisjoni jaoks on see äärmiselt tähtis selleks, et me ei looks nii-öelda uut tööturgu, mis noorte vajadustega piisavalt ei arvestaks. nii et räägime siis solidaarsuskorpusest ja tahame siis selgemaks rääkida seda, kuidas selle tööd korraldada selleks, et vältida sotsiaalset dumpingut. ja see kuulamine toimub ruumis siis ASB üks G kolm Spinelli hoones alustame kell kolm, nii et olete kõik teretulnud. suur tänu ka teile tulemast ja sellega oleme me selle komisjoni koosoleku ammendanud, aitäh!